midagi lisada, sellisel juhul oleme need vastu võtnud. see viib meid äh, härra Salafranca raporti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajat. härra Salafranca, teil on neli minutit. lugupeetud eh, proua esimees, lugupeetud kõrge esindaja, daamid ja härrad, vaatamata rahakriisile peame me arvestama, et Euroopa Liidu integratsiooni protsess tugineb rahule, õiglusele, harmooniale ja lepitusele ning inimõigusi peab austama ja põhiväärtusi austama. Need on Euroopa Liidu olemuse DNA-s, mitte vaid selles, mitte ning ka Lissaboni lepingus ja põhiõiguste hartas institutsioonide hulgast on Euroopa Parlament kõige enam pühendunud põhiõigustele ja on konkreetselt pühendanud vankumatult põhiõiguste hartale, mis ei puuduta vaid äh, meid, see peab olema üleilmse natuuriga ja seega Euroopa Liidu Parlament on äh, määranud äh, aseesimehe, kes tegeleb sellega, meil on ka alamkomisjon, mis puudutab inimõigusi meil on uus töörühm demokraatia ja valimisvaatluste tarbeks ning igas valdkonnas parlamendi töös on olemas ähm, pühendumus, mis äh, käsitleb inimõigusi. Euroopa Parlamendil on oma roll ka Sahharovi auhinna määramisel, mis puudutab mõõtevabadust, see määratakse tavaliselt kellelegi, kes on teinud märkimisväärset tööd rahu edendamiseks, selleks, et tagada rahumeelne elukeskkond ja seega mul on suurepärane heameel tutvustada seda raportit, mis puudutab eriesindaja määramist Euroopa Liidule inimõiguste valdkonnas. ja mul on väga hea meel tehtud töö eest minu fraktsioonis ning äh, tuge on pakkunud ka teised fraktsioonid. lugupeetud kõrge esindaja, üks olulisi nüansse on siin kõrge esindaja mandaat, tema volitused, eriesindaja peab inimõigusi parendama õigusriigile vastavalt, tagama vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja humanitaarõigusele, liikuma surmanuhtluse keelustamise suunas Äh, arvestada ma kõike seda tegevuses inimõiguste valdkonnas, äh, piinamise ja karistamatuse äh, koha pealt peab samuti seda arvestama, tagama rahu ja õiguse ning igat sorti diskrimineerimise vältimisega. Euroopa Liidu eriesindaja peab töötama väga lähedalt äh, koostöös Euroopa Liidu, äh, Euroopa Parlamendiga ja teiste institutsioonidega ning äh, omama konkreetset ja paindlikku rolli kõiki, koostöös kõikide institutsioonidega. eriesindaja peab olema väga kogenud, laialdaste oskustega, vankumatu mainega ja inimõiguste valdkonnas selge on see, et see ei saa kuidagi minna vastuollu eh, eriesindaja volitustega ja eh, seda peab silmas pidama. siinkohal sooviksin ma rõhutada, milline on selle eriesindaja nimetamise tähtsus, lugupeetud kõrge esindaja, arvestades usaldust, mida parlamendi resolutsioonis väljendatakse soovime me teid arvestama sellega, et tegemist on väga kõrge profiiliga rolliga ja seega nõuab see täielikku pühendumust inimõiguste kaitsel kogu maailmas, suur tänu! lugupeetud kõrge esindaja, teil on sõna. kõigepealt tuleb tunnistada, et nõustun härra Salafrancaga, et inimõigused on meie olemuses ja mul on väga hea meel, et ma teie kojas saan inimõigustest jälle kõnelda. nagu auväärsed saadikud teavad, on see ka üks minu peamisi prioriteete ning ma hindan vägagi seda võimalust teiega seda arutelu jätkata. ma tahaksin ametlikult ka tänada härra Salafrancat töö eest selle raporti kallal. Teie koja ees olev soovitus täna on tervitatav panus inimõiguste eriesindaja ametisse määramise ettevalmistamisel ma hindan vägagi Euroopa Parlamenti selle mõtte reklaamimisel pärast kahe tuhande kümnendat aastat. me oleme jõudnud olukorda, kus seda mõtet toetatakse üleüldiselt kogu poliitilises spektrumi ulatuses ning ma õnnitlen härra Salafrankat eduka hääletuse eest ahvetis raport on ulatuslike konsultatsioonide tulemus ning viimastel kuudel ole, on minu teenistus ka kogunud arvamusi teie kojast, komisjoni teenistustest, liikmesriikidest ning ka vabaühendustest. see on aidanud kaasa ka sellele, milline eh, on teie koja poolt eh, välja pakutud eh, mandaadi projekt nõukogule, see mandaat peaks olema ulatuslik ja paindlik, ma soovin, et uus eriesindaja saaks töötada minuga koos prioriteetide püstitamisel, et ta saaks koos minuga edasi aranda, arendada neid teemasid, mida tutvustas äh, meile ka härra Salafranca. Äh, piinamise vastane võitlus, surmanuhtluse keelustamine, laste ja naiste õigused. ning me peame tagama, et eriesindaja saab seda teha ka koostöös Euroopa Liidu institutsioonidega ning tihedas koostöös ka Euroopa välisteenistusega. mandaat on pikem kui tavaliselt, kaks aastat ühe asemel ning esimest korda üldse määrab Euroopa Liit temaatilise eriesindaja. seega ma arvan, et on oluline, et see mandaat oleks piisavalt pikk, lahkamaks neid teemasid, mida saab lahendada pikemas perspektiivis. ma usun, et eriesindajal pea, on piisavalt kogemusi ja teadmisi. ma loodan, et määratakse inimene, kellel on tõelised kogemused inimõiguste vallas, ning kes tõesti mõistab ka süviti Euroopa Liidu poliitikat. liikmesriigid on esitanud suurepäraseid kandidaate ja ma ootan seda, et ametisse määramine toimuks kiiresti. samas tuleb tunnistada, et eriesindaja saab olema oluliseks vahend-, vahendajaks ka Euroopa Parlamendi jaoks. ma kinnitan teile, et ta a, öö, tutvu-, annab, teavitab Euroopa Parlamenti ka regulaarselt. eriesindaja annab suurt lisandväärtust meie praegusele tööle, me oleme juhtival kohal inimõiguste dialoogis ning eriesindaja peaks olema meie, meiepoolne esindaja meie partneritega läbirääkimisel erisinda peab aitama inimõigusi muutma, muuta nähtavamaks ning inimõigused peavad olema kaasatud meie kõikidesse poliitikatesse. aga ma ise kavatsen ka olla sellesse protsessi täielikult kaasatud, nüüd aga on mul olemas ka ekspertidepoolne toetus meeskonnalt Brüsselis, ma kiidaksin ka neid, mõned nendest on ka täna siin kohal ning nad on viimastel aastatel väga head tööd teinud loomulikult on eriesindaja üks osa suurest pildist. nagu te teate, Euroopa Nõukogu, Nõukogu kavatseb vastu võtta ähm, strateegilise paketi ning tegevuskava inimõiguste edendamiseks. selle ettevalmistamisel on kaasatud ka teie koja arvamusi ning minu teenistus on alati kaasanud ka teie koda arvamuste vahetusse. tänane arvamuste vahetus ennem tänast arvamuste vahetust kohtus minu esindaja Matei Potpovski äh, teie esindajatega siin kojas. loodetavasti meie sellised kohtumised on, toimuvad regulaarselt, tagamaks, et meie lähenemine oleks tõhusam ja kõikehõlvavam demokraatia ja inimõiguste kaitsel. ma olen alati soovinud, et see protsess oleks kaasav ning oleks kaasatud kõik osapooled Euroopa Liidus äh, sellesse, kui me töötame oma tulevaste prioriteetide kallal. suur tänu härra Salafrancole tema raporti eest. aitäh, proua kõrge esindaja. fraktsioonide nimel kõnelejad nüüd kõigepealt poolteist minutit, härra Preda. Tratatul e clar, drepturile omului sunt valori pe aluslepingu sätted on selged. inimõigused on Euroopa Liidu alusväärtuseks ning need on olulised ka meie suhetes kolmandate riikidega. ma mäletan, et proua Ashton oma mandaadi alguses kinnitas, et inimõigused saavad olema peamiseks tema välispoliitilise tegevuse aspektiks. see, kuidas Euroopa Liit tegeleb inimõiguste kaitsega, ei ole harmoneeritud ning seda on kritiseeritud ka varem eriesindaja, inimõiguste eriesindaja ametisse määramine tähendab, et me soovime parandada Euroopa Liidu tegevuse sidusust selles valdkonnas ning me tervitame seda algatust. teisalt, kui inimõigused on meie jaoks erivaldkond, kui me võtame neid arvesse ainult erijuhtudel, oma aruteludes partneritega, mitte ainult, mitte suheldes maailma juhtidega, siis me ei jõua kuskile. Araabia kevad näitas, et inimõigused on universaalsed ning me peame mõistma, et iga inimene soovib, et austataks tema üksikisiku õigusi. ma usun, et eriesindaja peaks tegutsema nii, et sellest oleks kasu Euroopa Liidule ja ma usun ka, et riigid peaksid tegutsema vastavalt aluslepingutele. suur tänu, härra Preda. härra Hautit ei tundu kohal olevat, tema pidi sotsiaaldemokraatide nimel rääkima. vahest, kui ta hiljem tuleb, saab ta sõna. nüüd härra Tomskis, kolm minutit. Madam president, thank you, madam high representative suur tänu, härra president, lugupeetud kõrge esindaja. inimõiguste eriesindaja nimetamine on olnud parlamendi strateegiliseks eesmärgiks. seepärast on meil väga hea meel, et et see saab toimuma kiiresti ja jääme ootama arvama vahet, arvamuste vahetamist sellega. tema tegevuse eesmärgiks on tagada see, et koostöös välisteenistusega on võimalik selles valdkonnas meie usaldusväärsust tõsta Äh, eriesindaja peab leidma omale oma paiga kogu selles raamistikus, selleks, et ametisse nimetaja saaks oma tööd teha. loodan, et Tiibeti puhul saab olema tegemist ühe väga olulise teemaga, millega hakatakse tegelema. inimõiguste olukord Tiibetis nõuab tähelepanu Need põhimõtted on minu fraktsioonile väga lähedased ja loodame, et eriesindaja hakkab äh, tegelema äh, nende teemadega, mis on seotud äh, Hiina ametivõimudega ja edasi, kus edasiminekut ei ole toimunud ning loodetavasti arvestatakse ka Euroopa Liidu eriesindaja nimetamisega Tiibetisse. eriesindaja ülesandeks saab osaliselt olema ka inimõiguse strateegilisele tegevuskava läbivaatamisega, jääme lootma tihedale institutsioonide vahelisele koostööle, parlamendiliikmed eri fraktsioonidest soovivad üheskoos koostada institutsioonide ülese dokumendi, deklaratsiooni, nii nagu meil on olemas arengustrateegia, kus on paika pandud põhimõtted, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid oma arengupoliitikas silmas peavad, meil on vaja Euroopa Liidu konsensust ka inimõiguste valdkonnas, mis paneks paika meie ühise visiooni inimõigustega arvestamiseks kogu maailmas ja paika panna konkreetsed sammud, kuidas oma eesmärke saavutada. inimõiguste valdkonnas äh, ühes koostööd tehes saame me olla vaid edukad ja jään ootama seda koostööd, suur tänu! suur tänu, härra Donskis, nüüd äh, härra Tavares, palun. aitäh, proua kõrge esindaja lugupeetud saadikud, Euroopa Parlament kaitseb juba aastaid inimõigusi ning see inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamiseks on Euroopa Parlament läbinud tõelise maratoni ning nüüdseks me oleme jõudnud viimaste meetriteni nüüd tõepoolest on vaja inimõiguste eriesindajad ning loomulikult meil on vaja teha väga põhjalikku ettevalmistustööd, et eriasa esindaja saaks oma ülesandeid tõepoolest edukalt täita härra Salafranca koostas selle kohta vastava raporti ta väljendas ka mõtteid, millised peaksid olema eriesindaja volitused ning me tõepoolest ei taha luua mingit inimõiguste getot, me ei taha, et inimõigused oleks mingi eraldi valdkond, me tahame seda, et inimõigustega arvestataks kõikides valdkondades äh, ning et inimõigused et oleksid kaasatud kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse. ma loodan, et me oleme tõepoolest jõudnud maratoni lõppu. Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja nimetatakse ametisse ning ma sain teilt ka selge vastuse selle kohta, et ei ole ette nähtud nõutud eh, seda, et ta annaks aru Euroopa Liidu Parlamendile, see ei ole kusagil kirjas. ma ei saa sellest aru aruandlus on vajalik, ta peab andma aru ka Euroopa Parlamendile ning ma sooviksin sellele küsimusele selget vastust. on olemas ka inimõigustega tegelev kontaktrühm, ka see rühmitus tuleks kaasata eriesindaja tegevusse kõrge esindaja viitas sellele. aitäh, kolleeg Tavares, nüüd saab sõna kolleeg Howitt. vabandan äh, teie ees, et ma jäin kahjuks arutelule hiljaks, kuid äh, sooviksin tervitada kõrge esindaja samme, mis puudutab eriesindaja ametisse määramist tegemist on esimese temaatilise eriesindajaga, kes eh, Euroopas eh, välispoliitika valdkonnas ametisse nimetatakse ja sellega näitame, et inimõiguseid võtame me tõsiselt, tegemist on ühe prioriteediga ja see näitab väga konkreetselt seda, et me teeme ka seda, mida me oleme öelnud inimõigustega seonduva poliitika tugevdamine tegemist on eriesindajaga, kes kõrge esindaja nimel hakkab tegutsema koostöös nõukogu ja komisjoniga ja loodetavasti leiame ka võimaluse koostööd teha parlamendiga. ma ei taha korrata seda, mida me oleme juba resolutsioonis öelnud ja eelnevates aruteludes, mina soovin, et tegemist oleks väga kõrgetasemelise nähtava esindatusega nii kõrge esindaja kui ka Euroopa Liidu puhul mis võimaldaks äh, ÜRO Inimõiguste äh, Nõukogus kaasa lüüa äh, rahvusvahelises kriminaalkohtus ja teistes institutsioonides. minu arvates on väga oluline, et me saavutaksime rohkem ähm, mõjuvõimu võrreldes varasemaga inimõiguste valdkonnas ning tegemist on teemaga, mis valdkonnas Euroopa Liit soovib tugevat tööd jätkata tegemist on väga olulise võimalusega kõiki neid eesmärke täita. ning äh, eraviisiliselt on kõrgele esindajale juba öeldud, et tegemist ei ole mitte poliitilise nimetusega, vaid tegemist peab olema kellegi ametimisse määramisega, kellel on olemas äh, vastavad äh, pädevused. mina arvan, et parlament ei peaks sinna protsessi sekkuma tegemist on kõrge esindaja poolt teostatava tööga ning äh, kes teeb seda vastavalt äh, oma rollile ja mina sooviksin, et määrataks kedagi, kellel on täiesti vaieldamatu maine, kellel on kõrged kvalifikatsioonid inimõiguste valdkonnas äh, ja tema nimetatakse ametisse. ja, ja loodan, et seda arvestatakse ka isiku ametisse määramisel. suur tänu, tundub, et teil on sinise kaardi küsimus kas te võtate selle vastu, härra Dartmouth? härra Howitt, tundub, et te toetate äh, poliitilisi ametisse määramisi. kas te ei ütleks, et kõrge äh, esindaja ametisse nimetamine ei olnud just poliitiline ametisse määramine või mitte, kuidas te arvate? härra Howitt, palun lugupeetud härra vist ei kuulanud minu kõnet, mina rääkisin poliitilisse ame-, poliitilise ametisse nimetuse vastu. suur tänu, härra Howitt. nüüd härra Piilen, palun, minut kolmkümmend. inimõiguste edendamine on ülesanne, mille me võtsime vastu, kui me saime parlamendisaadikuteks me äh, peame sellega silmitsi seisma mitmetes liikmesriikides tihtipeale, rikutakse inimõigusi ja diskrimineeritakse isikuid. eriti oluline on seda silmas pidada siis, kui me räägime oma naabritega, äh, tihtipeale soovivad nad saada Euroopa Liidu liikmeks, me peaksime tagama poliitilise ja kodanikuvabaduse riikides, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga. Äh, hiljutine juhtum Valgevenes, kus äh, Äh, poliitiline opositsioon äh, kõrvaldati tegevusest, mitmetes äh, sovjetijärgsetes riikides on rahvusvaheliste inimõiguste standardite rikkumist esinenud väga tihti on tegemist varasemate aastate pärandiga, kuid tihtipeale isegi demokraatiliselt vali-, demokraatlikult vali-, teatud valitsused äh, käituvad nii. meil on vaja viivitamatuid äh, samme selleks, et äh, tagada nende standardite tagamine, mis pakuvad Euroopa Liidule huvi. tegemist on üliolulise nüansiga Euroopa Liidu diplomaatias. sellise eriesindaja nimetisse, ametisse määramine on tähtis samm ning ma arvan, et koostööd peaks tegema kõrge esindaja ja Euroopa Parlamendiga selleks, et tagada sidusus Euroopa Liidu poliitikas, inimõiguste äh, eriesindaja peaks väärtustama ka traditsioonilisi pereväärtusi, väga oluline on võidelda naiste ja tüdrukute vastase vägivallaga ning tihtipeale ka usuliste probleemidega, suur tänu! härra Tartmov, poolteist minutit. suur tänu, president inimõigused või mitte, kas eriesindaja saab endiselt kaksteist nädalat palgaga puhkust aastas, mis tundub olevat standardiks selles absurdsuses, mis on Euroopa Liidu välisteenistus. me teame, et Euroopa Liidu Inimõiguste Kohus on nüüd toonud kaasa selle, et meie ei saa Abu Qatada eest ennast Ühendkuningriigis kaitsta. Abu Qatada Äh, juhtum on justkui püha, samas aga ei kaitsta Euroopa vahistamismääruse äh, ohvreid. Andreas Imu, kes näiteks arreteeriti Euroopa vahistamismääruse põhjal Kreekas, teda hoiti vahi all kolm aastat peaaegu. Äh, nendest üks aasta kohutavates tingimustes, kolme aasta järel lasti ta vabaks, sest tegemist oli identiteedialase e-, eksimusega. mitusada Briti kodanikku on Mandri-Euroopas, Euroopas kannatanud selle vahitud, vahistusmääruse tõttu. me kõik oleme ohus. ma rahulikult ja viisakalt, kuigi ma olen üsna ärritunud, soovitaksin teile, et inimõiguste valdkonnas kõigepealt tehke oma kodukorda, ennem kui te välismaale seletama lähete nagu ma ütlesin märtsis, ennem kui mind ebaviisakalt katkestati, üt-, ma ütlesin, et kõrge esindaja ei ole endiselt mitte midagi õppinud. härra Dartmouth, kas te olete proua Sinclairi ja härra Tavaresi sinise kaardi küsimusega nõus? suur tänu, proua president. huvitava, ma tahaksin teada, mida kolleeg arvab härra Howiti äh, vastusest, härra Howitt oli väga ebaviisakas, ei pidanud kinni oma kõneajast ning tegelikult ei vastanud ka teie küsimusele. kui meie koda soovib olla mm, austusväärne, siis peaks kinni pidama ka sinise kaardi reeglist, kui küsitakse küsimus, siis vastake selle, sellele. ta küsis teilt, äh, mida te arvate proua Ashtoni ametisse määramisest ja te ei vastanud sellele küsimusele. härra Tavares, teie küsimus. auväärne härra Tartmann, ma näen, et te muretsete vägagi eriesindaja töötingimuste üle. ma tahaksin teilt küsida, kas selle asemel, et rääkida inimese töötingimustest, kas te tegelikult tunnete muret selle üle, et äh, see eriesindaja ei pea ko-, kohustuslikus korras aru andma parlamendi ees? kuidas on see äh, seotud teie arvamustega töötingimuste, nagu näiteks palga kohta? Äh, Äh, proua Sinclairi küsimus ei olnudki otseselt küsimus, see oli rohkem nagu avaldus, seega vastake pigem härra Tavaresi küsimusele. vabandust, vastan ikkagi proua Sinclairi äh, küsimusele. härra Howitt on kohutavalt oluline inimene, kes ilmselgelt ei pea järgima poliitikareegleid. aga mis puudutab härra Tavaresi küsimust, siis ma kahtlustan, et mina ja härra Tavares ei ole ühel meelel suuremas osas poliitilistest küsimustest, aga härra Tavares võib olla üllatunud, kui ma olen vägagi nõus äh, tema arvamusega, kui see selline üldse on, et meil peab olema aruandluskohustus, meil peab olema läbipaistvus. läbipaistvust ja aruandluskohustust aga Euroopa institutsioonides meil praegu ei ole ning me oleme sellele väga vastu, suur tänu äh,, härra president, proua president. härra Howitt, teil on sõna. Under the rule for a personal statement, I want to show civility. ma soovin siin viisakalt ja tsiviilselt, tsiviliseeritult käituda kõikide inimeste vastu, kes ei ole pärit Ühendkuningriigist ja ma ei soovi teid surmani tüüdata ähm, Ühendkuningriigi siseste asjadega, mis ei ole selle aruteluga üldsegi seotud. suur tänu, härra Auvit, sellega lõpetame sinise kaardi küsimuse nüüd. härra Hadži Georgiou, palun. kas ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί Eh, aitäh, proua president. Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja nimetamine võib olla väga mõistlik tegu, kuid siin tuleb mõelda ka tingimustele ning sellele, missugune on see vastutus, mida ta kannab ning tema aruandluskohustus Euroopa Parlamendi ees. milline on tema no, tegevusvabadus, mida ta saab teha, et oma ülesandeid täita Euroopa Liit peab seisma hea selle eest, et inimõigused on oluline teema maailmas ning siin tuleb tagada ka see, et eriesindaja ei hakka oma tegevuses lähtuma poliitilistest huvidest. seetõttu on äärmiselt oluline pöörata väga palju tähelepanu sellele, kes sellesse ametisse määratakse ning milline on tema aruandluskohustus parlamendi ees. me peame pöörama tähelepanu ka sellele, kuidas tagatakse inimõiguste kaitse maailmas. niisiis peab eriesindaja pöörama erilist tähelepanu inimõiguste rikkumisele liikmesriikides, aitäh! jah, ma esitasin küsimuse äh, ma küsisin oma kolleegilt, kas ta on minuga nõus, ehk siis see oli küsimus, aga nüüd lähen oma kõne juurde. tuhat seitsesada seitsekümmend kuus Thomas Jefferson määratles inimõigused ning tänapäeval peame me arvestama kõik nende määratlustega. Ühendkuningriigis käib see Justiitsministeeriumi alla, kuid tundub, et see mudel ei sobi Euroopa Liidule kutsutakse eda-, üles eriesindaja määramisele ja selleks on kasutatud eelarverida, samas aga ei ole arvestatud proua esimees palub kõnelejal äh, aeglasemalt rääkida. kas ma võin nüüd uuesti alustada oma kõnega, ütleb proua Sinclair jah, palun jätkake, ütleb äh, proua esinaine, kuid palun teil kõneleda aeglasemalt. vabandust, ma kaotasin oma järje, ma ei tea, kus ma nüüd olen. ma olen täiesti äh, segaduses, ma pean uuesti alustama, ma ei tea, kuhu ma nüüd jõudsin oma kõnega. palun hakake peale. tuhat seitsesada seitsekümmend kuus institutsionaliseeris Thomas Jefferson inimõigused äh, ning USA saadikutel on vastutus äh, kaitsta seda mõistet igal pool. minu riigis, Suurbritannia, äh, Ühendkuningriigis kuuluvad need pädevused äh, Justiitsministeeriumi alla, kuid tundub, et see lähenemine ei sobi Euroopa Liidule. raportöör soovib sellele teemale eriesindajat ja sellele määratud töötajaid, see aga ei arvesta reaalsusega Euroopa Liidu äh, esindustel äh, ei ole selliseid võimalusi mujal maailmas. sada üheksateist sellist delegatsiooni on raskustes. arvestades äh, praegust majanduslikku olukorda, tuleb pigem kulusid kärpida, mitte midagi uusi tegevuse kasutusele võtta. eriesindaja peaks ametisse nimetama, tal peaks olema konkreetsed kvalifikatsioonid, äh, kogemused inimõiguste kaitsmisel ning ka isiklik ähm, äh, isiklikud volitused Neid äh, kriteeriume aga ei ole arvestatud kõrge esindaja ametisse määramisel. suur tänu, proua Sinclair. nüüd härra Kuukan, palun poolteist minutit. kõigepealt siirad õnnitlused raportöörile väga hea töö eest selle raporti valdkonnas Euroopa Parlament on selle raportiga arutelusse panustanud selleks, et kujundada eriesindaja Äh, määramist inimõiguste valdkonnas. inimõigused on olnud parlamendis äh, juba pikka aega esikohal. me oleme nõukogu poole pöördunud mitmete soovitustega ning loodame, et äh, nad on ära teeninud ka teie toe, proua Ashton uus inimõiguste eriesindaja peaks olema sõltuv, tal peaks olema paindlik mandaat, mis võimaldab tal tegutseda tõhusalt see peaks panustama selleks, et ähm, Euroopa Liidu nähtavust ja tõhusust suurendada, kui me räägime Euroopa Liidu inimõiguste poliitikast. samuti peame tagama sidususe ning inimõiguste teemade ühtlustamise e-, eri poliitikavaldkondades inimõiguste eriesindaja peaks olema kõrgetasandiline vahendaja kolmandate riikide ja rahvusvahelistes organisatsioonides. eriesindaja peaks saama eh, esindada Euroopa Liitu mitmekülgsetes foorumites eh, ning lõpetuseks sooviksin rõhutada seda, et Euroopa Parlament jälgib huviga selle rolli ning ka ametisse nimetamise protseduuri, eriti kandidaadi kuulamist ning äh, mandaadi läbivaatamist. Äh, suur tänu, härra Kukan. järgmiseks härra Senisin, palun. Äh, proua Senisin, suur tänu, proua president. vaatamata meie jõupingutustele, vaatamata kõrge esindaja jõupingutustele, mille eest me oleme tänulikud, võib endiselt täheldada lõhet äh, ametliku inimõiguste alase jutu ning selle ellurakenda-, inimõiguste ellurakendamise vahel. härra Howitt juba ütles, et äh, Euroopa Liidu äh, peab arvesse võtma inimõigusi igas valdkonnas, ega ma loodan, et eriesindaja ametisse määramine tugevdab vabadust, õigusriiki, inimõigusi ning inimõiguste kaitsjate olukorda tema tegevus peaks peegeldama ka meie poliitikat. oluline on võidelda surmanuhtluse, piinamise, naiste ja lastevastase vägivalla ning igasuguse diskrimineerimise, kaasa arvatud seksuaalvähemuste vahe, vastase diskrimineerimise äh, äh, vastu, samuti sõnavabaduse ja äh, usuvabaduse poolt ning meil on vaja etendada dialoogi kolmandate riikidega nendes valdkondades kuna inimõigused mängivad järjest olulisemat rolli ka ettevõtluses, toetan ma muudatusettepanekut, mille kohaselt institutsioonid peavad toetama eriesindaja tööd ka ettevõtluses ÜRO suuniste ellurakendamist. eriesindaja peaks koos tegema ka nõukogu inimõiguste töögrupiga koos regionaalsete organisatsioonide, vabaühenduste, kodanikuühiskonna esindajate ja ekspertidega, et eriesindaja saaks tõeliselt tõhusalt oma tööd teha. mandaat peab olema ka selge ja paindlik ning korralikult rahastatud. see kõik, töö edukus sõltub suuresti isikust endast, tema reputatsioonist maailmas, see inimene peab olema humanitaarõiguse spetsialist ning spetsialist ka rahvusvahelise õiguse alal. suur tänu. proua Lohpiiler, poolteist minutit. aitäh, proua president, austatud kõrge esindaja. Euroopa Liit on see piirkond maailmas, mis on tuntud just selle poolest, et siin kaitstakse aktiivselt inimõigusi kui nüüd määratakse ametisse Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja, siis peab ta seda tööd eda-, järg-, täiendavalt edendama, tegemist ei ole lihtsa tegevusega, ta peab olema mitmekülgne eh, ning ta peab suutma tagada inim-, inimõiguste universaalsuse, ta peab eh, tegutsema ennetavalt ning eh, ajama väga tugevat inimõiguste kaitsealast poliitikat. me nägime raportööri soovitust, siin on kirjeldatud väga palju ülesandeid ning ka seda, kui oluline on inimõiguste poliitika parandamine Euroopa Liidu erinevates institutsioonides. ma usun, et komisjon toetab seda tööd kõigiti ning inimõiguste eriesindaja volituste raames on ette nähtud ka see, et ta võib teavitada parlamendi oma tegevusest. mina sooviksin näha selgemat sõnastust. ma sooviksin, et inimõiguste eriesindaja teavitaks parlamenti regulaarselt oma tegevusest ning et korraldataks ka arvamuste vahetusi parlamendiga, see on äärmiselt oluline. lõpetuseks soovin teile, kõrge esindaja, õnnelikku kätt selle konkreetse inimese valimisel, kes nimetatakse Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajaks. meil on vaja karismaatilist isikut, kes on energiline, samas ka kannatlik äh, ning kes suudab inimõiguste eest seitseda kogu maailmas. sõna saab härra Van Dalen üheks minutiks. kanse lugupeetud kõrge esindaja, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamine annab väga hea võimaluse tugevdada inimõiguste kaitset kogu maailmas. me peame arvestama, kui keeruline olukord on praegu maailmas, väga paljudes riikides inimõigused ei ole tagatud, näiteks Tuneesias on radikaalsed moslemid võtnud enda sihikule kristlased, me näeme mitmesuguseid rünnakuid inimõiguste vastu, me näeme pommirünnakuid kirikutele, siin võib tuua arvutult näiteid ning inimõiguste eriesindaja tegevusvaldkond on ääretult lai. inimõigused nii tuleb kaasata kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse, tegemist on väga konkreetsete sammudega, näiteks kaubanduslepingute sõlmimisel saab rõhutada inimõigusi. maailmas on nelikümmend tuhat orja me peame ka nendele küsimustele tähelepanu pöörama ning ilma tõhusa inimõiguste poliitikata on meie poliitika nõrk. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Sirp. Ta dzisiejsza debata nie jest pomysłem, który powstał gdzieś tänane arutelu ei tulene kellegi üksikisiku ähm, uitmõtetest. me räägime siin parlamendi soovitustest nõukogule vastavalt artiklile kakskümmend seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust, mis puudutab inimõiguste ja demokraatiate ja edendamist ning see vastavalt ka artiklile kolmkümmend kolm, kus, kus räägitakse eriesindaja ametisse määramisest see on ka institutsiona-, institutsioonide vahelise lep-, kokkuleppe tulemus. näiteks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembri inimõiguste ja demokraatia edendamise alane arutelu tuleb siin ära mainida. see on seotud ka Araabia kevade sündmustega. inimõiguste erin-, esindaja ametisse määramine peaks tagama, et meie poliitikad oleks sidusamad ja tõhusamad sest seda endiselt napib. meil peaks olema korralik menetluskord mandaadi väljatöötamiseks ning tege-, eriesindaja tegevusulatuse paikapanemiseks. eriesindaja peaks juhatama ka kõrgetasemelisi kohtumisi kolmandate riikide esindajate ning regionaalsete organisatsioonidega. tulevane Euroopa Liidu eriesindaja peaks olema inimene, kes on edukalt juba tegutsenud inimõiguste valdkonnas, inimõiguste kaitse institutsioonides, kellel on ka sarmi ja rahvusvahelist reputatsiooni. see on oluline meie suhetes meie partneritega. suur tänu, järgmisena härra Leichtfried. austatud kõrge esindaja me võime küll arutada siin Euroopa Liidu välispoliitika üle ja olla väga paljudes asjades eriarvamustel, kuid ühte võib kinnitada, Euroopa Liidu välispoliitikat on alati iseloomustanud üks asi, see on inimõiguste eest seismine. minu arvates on tõepoolest sümboolne, kui Euroopa Liit eh, nüüd nimetab ametisse temaatilise eriesindaja, kes on vastutav inimõiguste eest küsimus ei ole ainult äh, konkreetsete ülesannete täitmises, küsimus on selles, et me anname siin selge sõnumi. Äh, samas on oluline ka see, et mida ta võib teha, mida ta peab tegema. väga oluline on aga pöörata tähelepanu sellele, et eriesindaja mandaat oleks võimalikult ulatuslik. me ei pea siin täpselt määratlema kõiki neid küsimusi, mida ta nagunii peab täitma, millistele teemadele peab ta oma tegevuse pühendama. ma arvan, et hea on see, kui mandaat on laiaulatuslik eh, ning eh, hea on ka see, et tema tegevus ajaks on määratud kaks ja pool aastat, eh, see on pool parlamendi ametiajast ning selline tähtaeg on mõistlik talle tuleb ette näha ka piisavalt rahalisi vahendeid, et ta saaks oma ülesandeid täita. oluline on ka see, et eriesindaja oleks kohustatud andma aru oma tegevusest Euroopa Liidu Parlamendile, sest väga oluline on tagada ka kontroll selle üle, mis toimub. minu jaoks on väga tähtis ka see, ma juba lõpetan, et tegemist ei oleks ainult üldiste teemadega, vaid et me pööraksime tähelepanu ka konkreetsetele küsimustele, inimõiguste tagamisele ettevõtetes, see oleks äärmiselt huvitav teemavaldkond. ma pean siinkohal kahjuks lõpetama, aitäh! aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Migalski. suur tänu, proua president, proua volinik. inimõiguste kaitse peaks olema meie tegevuse aluseks. see on ju meie jaoks ääretult tähtis, me peame tagama inimõiguste kaitse nii Euroopa Liidus kui ka meie partnerriikides, seetõttu hääletan ma selle raporti poolt. siin on küll teatud aspekte, mis valmistavad mulle muret, siin on äh, segamini räägitud ka seksuaalvabadusest, mis on, äh, mida on käsitletud koos teiste vabadustega, aga mm, vaatamata oma kõhklustele ka selles osas, kuidas seda uut ametit hakatakse rahastama, arvan ma, et me peaksime seda raportit toetama, sest eriesindaja ametisse määramine on oluline ning see väärib meie toetust. suur tänu! aitäh, järgmisena proua Jeegle, poolteist minutit. aitäh, proua president, austatud proua Ashton, kõigepealt sooviksin tänada raportööri väga hea raporti eest inimõiguste kaitse peab leidma kajastamist kõikides Euroopa Liidu tegevusvaldkondades, kõikides poliitikates. tegemist on väga tundliku valdkonnaga, seetõttu on vältimatult vajalik et nii hästi Euroopa Liidu erinevad institutsioonid kui ka kõik liikmesriigid räägiksid ühel häälel ning inimõiguste eriesindaja tegevus peab olema sidus. seetõttu eh, on juba pikemat aega vaja olnud eh, niisugust eriesindajat inimene, kes sellesse ametisse määratakse, ei tohi olla seotud kindlate konkreetsete üksikute teemadega, vaid ta peab seisma hea inimõiguste eest, üldiselt õigusriigi struktuuride eest tema lähenemine peab olema laialdane ning tuginema koostööle teist, partnerite inimõiguste esindajatega ning tema töö põhineb koostööl ning äh, koostööd tuleb teha ka piirkondlike ja kohalike äh, esindajatega, samuti vabaühendustega ning ainult siis, kui kaasatakse kohalikud ja piirkondlikud tasandi äh, sidusrühmad, on võimalik parandada inimõiguste olukorda maailmas jätkusuutlikult. Euroopa Parlament peab äh, inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamisel äh, võtma täie vastutuse ning äh, inimõiguste eriesindaja peab olema kohustatud ka oma tegevuses parlamendile aru andma, aitäh. aitäh proua Jeglele, nüüd proua Koomes, kaks minutit. aitäh E, inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamine on kindlasti Euroopa poliitika jaoks oluline samm. see aitab kaasa Euroopa põhimõtete kehtestamisele mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. inimõiguste eriesindajal peab kahtlemata olema kogemusi poliitika valdkonnas, ta peab olema inimõiguste spetsialist ja ta peab tundma rahvusvahelist õigust Äh, ning ta peab olema ka suuteline tegutsema strateegiliselt targalt, äh, et äh, kaitsta õigusriiklust ning inimõigusi kogu maailmas. pöörata tuleb tähelepanu aga ka piirkondlikele küsimustele. meil on vaja tagada koostöö kõikide sidusrühmadega ning oluline on ka see, et eriesindajal oleks julgust rääkida kõikidest probleemidest, mis on seotud inimõigustega nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. ta peab suutma arendada dialoogi kõikide partneritega. loomulikult tuleb tagada ka vastav rahastatus ning me peame pöörama tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu vahendeid ei kasutataks selleks, et toetada diktatuure, kes tallavad jalge alla inimõigusi. me peame toetama inim-, peame toetama demokraatlikke reforme ning äh, inimõiguste eriesindaja peab oma ülesandeid täitma välispoliitika kõrge esindaja valdu-, äh, alluvuses äh, oluline on see, et ta arendaks koostööd ka kodanikuühiskonnaga ning tagaks koostöö kõikide sidusrühmade ja kõikide institutsioonide vahel. ma loodan, et me tõepoolest valime sellesse ametisse õige inimese ning ma loodan siinkohal e, kõrge esindaja ei tule. aitäh, sõna saab kolleeg Kall foglalkozó különleges képviselőjének. aitäh, ma loodan, et me tõepoolest saame asjaliku inimõiguste eriesindaja ning et see amet tõepoolest täidetakse eluga. inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamine on tegu, mida Euroopa Parlament on juba pikemat aega nõudnud ning ma usun, et nüüd enne eh, seda, kui eh, tuleb kokku ülemkogu, eh, on oluline võtta vastu ka see raport ning väljendada sellelt parlamendi seisukohta. me soovime ka seda, et inimõiguste eriesindaja töö oleks tõepoolest tõhus ning et tal oleks kõik võimalused oma ülesannete täitmiseks selleks äh, tuleb talle anda vajalikud volitused. inimõiguste eriesindaja peab olema aruandekohustuslik ka Euroopa Parlamendi ees kogu inimõiguste äh, pakett Eh, on oluline punkt ning sellele tuleb pöörata piisavalt tähelepanu. Διάστον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Jätkab kolleeg Kuba. Eh, lugupeetud kõrge esindaja, austatud president, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamine näitab taaskord seda, eh, et inimõigused on Euroopa jaoks äärmiselt oluline teema millele pööratakse järjepidevalt tähelepanu. see kuulub meie kõige olulisemate väärtuste hulka, me peame kaitsma inimeste vabadusi, solidaarsust ning oma resolutsiooniga soovime me rõhutada seda, et välispoliitika valdkonnas on meil vaja tagada tõhus tegutsemine inimõiguste eriesindaja volitused peavad olema konkreetsed, samas tuleb tagada see, et ei äh, tekiks kattuvusi eri institutsioonide töös. inimõiguste eriesindaja mandaati peab olema võimalik ka pikendada, selleks et tagada sidusus, et äh, kui eriesindaja on teinud väga head tööd, siis peab ta saama selles ametis ka jätkata pikemal Eh, ning meil tuleb leida inimene, kellel on piisavalt kogemusi, kes suudab olla asjalikuks partneriks teistele sidusrühmadele. härra Kasmarek, palun. eriesindaja ametisse nimetamine ei ole arvesta-, vastavuses lepinguga seal on öeldud, et eriesindajalt võib paluda eriesindaja volituste määratlemist Euroopa parlament on alati seda võimaluse kasutamist toetanud, me oleme tihtipeale soovinud eriesindaja ametisse nimetamist just inimõiguste valdkonnas, see oli parlamendi resolutsioonis, mis puudutab inim-, iga-aastast inimõiguste aruannet kahe tuhande üheksandal ja ka kahe tuhande kümnendal aastal seega avaldame suurt toetust nõukogule ametisse nimetada e-, e-, inimõiguste eriesindaja, e, nagu härra Salafranca ütles, siis me toetame seda, me oleme seda juba pikka aega toetanud. suur tänu, härra Svensson, kaks ja pool minutit, palun. suur tänu, proua esimees, tõesti positiivne on see, et me saame inimõiguste eriesindaja ja siinkohal julgen öelda, et veelgi parem oleks, kui igal liikmesriigil oleks oma äh, konkreetne ministeerium, mis tegeleks inimõiguste küsimustega. me peame arvestama sellega, et äh, me ei ole alati selle teemaga piisavalt tegelenud, kui me räägime demokratiseerumisest, siis oleme väga innukalt rääkinud äh, mitmeparteisüsteemist selle asemel, et tähelepanu pööranud inimõigustele. ei ole kahtlustki selles, et see E, selle eriesindaja ees, see saab väga palju suuri ülesandeid ja ta peab tõesti kohe tööle hakkama nii mitmegi riigiga loodame, et see inimõiguste eriesindaja tõesti suudab avaldada mõju üksikisikute elule, üsnagi raske võib olla tegeleda suurte riikide nagu India ja Hiina probleemidega. rääkides inimõigustest, on meil just vaja tegeleda üksikisiku õigustega elada inimväärset elu ja ma olen väga kindel, et me võime teha väga palju kui me soovime, et parlamendil oleks mingisugunegi kuulsus, siis just selles valdkonnas, et poliitilised otsused arvestavad inimõigustega. suur tänu, härra Mitchell, poolteist minutit. üks minut, üks minut ja kolmkümmend, ütleb proua esimees suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada parunesse Ashtonit äh, tehtud töö eest, äh, milles ta viitab äh, parlamendiliikmete tööle. pean vabandama käit-, meie liikmete, osade liikmete käitumise eest, see aga ei ole meie kõigi käitumisviisiks sooviksin siinkohal öelda, et ma ei ole nõus nende kolleegidega, kes ütlesid, et inimõiguste eriesindaja peaks olema jurist. ma arvan, et see, kes ametisse nimetatakse, saab piisavalt nõu. mina soovin isikut, kes on südamlik, kes on erapooletu, kellel on julgust, kes suudab teha õigeid otsuseid, kellel on energiat ja eelkõige kedagi, kes ei ole poliitiliselt, ei käitu poliitiliselt korrektselt, vaid kes käib äh, tõe jälgedel. Euroopa Liidu äh, äh, tegevuskavas, mis puudutab soolist õiguslikkust, siis see peaks olema osa kõikidest poliitikastrateegiatest Euroopa Liidu poliitikas. sooline võrdõigus, õiguslikkus on oluline. sada miljonit naist on maailmas Äh, puudu äh, sellepärast, et, äh, et nad on olnud naissoost ja nii palju on neid aborte läbi viidud, keegi ei ole sellele viidanud ja see tekitab minust uskumatust, miks me ei ole sellest rääkinud. miks me ei räägi sellest teemast erapooletul, õiglasel, otsesel, avatud viisil ning miks me ei arvesta kõikide inimõiguste teemadega, sest tegemist on õigustega, eh, mis ei tugine meie va va vaadetest. suur tänu, härra Mitchell. Eh, proua Nedaltševa, palun. suur tänu suur tänu, proua esimees, lugupeetud eh, daamid ja härrad. kõigepealt sooviksin tervitada härra Salafranca tööd, ta on kokku võtnud eriesindaja volituste määratluse, see puudutab ka meie aluslepingut ja vastavaid ähm, artikleid, tegemist on suure sammuga edasi. Euroopa Parlament soovib siinkohal rõhutada seda sammu, mis me oleme edasi teinud, mis puudutab teatud ähm, järelevalve rolli ma loodan, et Euroopa Liidu roll tugevneb seega ka inimõiguste valdkonnas. teine oluline sümbol siin ei puuduta mitte vaid selle ametikoha loomist, kes loomulikult saab olema dünaamiline ja energiline, vaid veelgi olulisem on see poliitiline sõnum, mis me saadame mitmetesse riikidesse, suhtlemine rahvusvahelise kogukonnaga inimõiguste edendamisel jagatud vastutus liikmesriikidega, mis puudutab nende õiguste tagamist, saab olema konsolideeritum tänu sellele eriesindajale. ühine välis- ja julgeolekupoliitika roll tuleb samuti parimini edasi. ma sooviksin lõpetada rõhutades, et see ametikoht ei tohiks jääda vaid selliseks autööks või nii-öelda juhita paadiks, vaid tal peaks olema konkreetsed volitused tagamaks selleks, et inimõigused äh, arves-, inimõigustega arvestatakse kogu maailmas. suur tänu, härra Jakolina, üks minut, palun. suur tänu, proua esimees, lugupeetud äh, Ashton, proua Ashton, kahtlemata on eriesindaja ametisse määramine ülioluline Euroopa Liidule kui me soovime rohkem autoriteeti maailmas, siis aitab see meil, aitame sellega ka nõrgemaid. inimõiguste eriesindaja ametikoha loomisel oleme me kaitsmas õigeid väärtusi, sooviksin tänada härra Salafrancat suurepärase tehtud töö eest, solidaarsus, vastutustunne, koostöö meil on vaja seda, et liikmesriigid, kes nende tegevustega hakkavad tegelema, saavad toetust sidusal viisil. samuti peame me tagama selle, et siin on teatud tingimused, kui me abistame neid riike, kui nad tõesti näitavad, et nad on valmis inimõigusi kaitsma. minu arvates on see oluline, kui me räägime kaubanduslepingutest, mis puudutab rännet praegusel hetkel on meil palju lahendamata teemasid, mis puudutab inimõiguste kaitset põgenike puhul, nende isikute puhul, kes lahkuvad oma koduriigist, sellepärast et nende huvid on jalge alla trambitud. me peame samuti tagama selle, et meil on selge vastavus. inimõigused, mis on omavahel seotud äh, inimeste hea eluga Euroopa Liit peab tagama selle, et, et täidab oma rolli ning see, kes äh, seda ametit hakkab täitma, peab olema keegi, kes on karismaatiline ja julge, kes tõesti usub talle antud äh, rolli. Äh, proua Kratsa, palun. proaspisi ja prostasia on anthropinondikiomaton aitäh, proua president, austatud kõrge esindaja. õi-, võitlus selle nimel, et inimõigustele pöörataks piisavalt tähelepanu, on inimõi-, on sotsiaalse rahu tagamisel oluline, see on oluline rahvusvahelistes suhetes üldiselt, see on Euroopa Liidu üks alussammastest ning poliitilises dialoogis kaubandussuhete arendamisel peetakse silmas ka inimõigusi, kuid inimõiguste tagamine ei ole veel piisav. seetõttu määrataksegi ametisse inimõiguste eriesindaja ning me toetame seda mõtet me leiame, et meie poli-, poliitika inimõiguste vallas peab olema sidus eh, ning sellele aitab kaasa ka inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamine, kes oleks oma tegevuses sõltumatu, kuid kes samas eh, teeks kodanikuühiskonna esindajatega koostööd, eh, kes teeks koostööd piirkondlike ja kohaliku tasandi sidusrühmadega. Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja peab olema suure analüüsivõimega isik, ta peab äh, lähtuma reaalsest olukorrast konkreetsetes riikides. Äh, loomulikult ei saa iga inimene teada kõiki detaile, äh, teda tuleb vajalikul määral nõustada. inimõiguste eriesindaja peab seisma hea inimõiguste kaitse eest ka Araabia riikides. me teame kõik, et seal on inimõigustega seotud veel väga palju probleeme ning tõepoolest nüüd on kätte jõudnud aeg,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 ka vastavas komisjonis. ja nüüd peaksime siin rääkima tervest reast küsimustest, mis on seotud näiteks kaubandusega Hiinaga muuhulgas. ja mõned küsivad, et ähm, miks me räägime sellest just selle esindaja kontekstis, kas äh, inimõigused on, on see alati selline kõrvalküsimus. ei, me soovime, et inimõigusi võetaks tõsiselt arvesse, et nad toodaks esiplaanile. nüüd aga, proua Ashton, te ütlesite, et teie kavatsuseks on rajada see teema koostööle ja me kindlasti ei tahaks, et inimõiguste tähtsus väheneks. nüüd äh, sõna härra Lüannile, üks minut. Eh, aitäh inimõigused ei ole kunagi olnud nii olulised kui praegu ja nad ei ole kunagi toonud endaga kaasa nii palju valitsuste muutumisi kui praegu. Eh, sündmused Lähis-Idas ja Aafrikas on näidanud, et et demokraatia ja inimõiguste vahel on tihe side. üheselt on selge, et Euroopa Liit peab muutma oma reaktsiooni, sellepärast et äh, riigid Lähis-Idas ja Aafrikas äh, on väga huvitatud äh, teada saamast, milliseid lahendusi on Euroopa Liidul pakkuda selleks, et nad lõpuks saaksid demokraatlikeks riikideks, kus järgitakse inimõigusi, sest äh, inimõigusi enne äh, Araabia kevadet äh, neis riikides ei olnud. Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja peaks omama tugevat mandaati, peaks olema äh, vähe, vahendaja vabaühenduste, vähemuste jaoks ja ta peaks läbirääkimisi pidama ka kolmandate riikidega. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Obermeier. aitäh, president tulevase Euroopa Liidu eri, inimõiguste eriesindaja ülesanded on väga erinevad alates inim-, surmanuhtluse kaotamisest lõpetades soospetsiifiliste küsimustega. minu meelest äh, peaks äh, inimõiguste eriesindaja keskenduma põhi, peamistele ülesannetele, et näiteks Türgi vääriks eraldi inimõiguste esindajat, näiteks seal soovitakse kehtestada šariaati, seal mm, tegeldakse piinamisega ning viimasel aastal ei tehtud ei ole tehtud seal mingeid edusamme kui me tõesti midagi saavutada tahame, siis äh, oleks äh, mõistlikum keskenduda peamistele üle, äh, ülesannetele, ei tohiks kaotada tähelepanu erinevate detailide peale ja ei tohiks soo-, soovida punkte koguda eriaktsioonidega. aitäh ja sõna saab härra Prons. The uh, report refers siin raportis räägitakse sõnavabadusest, sealhulgas ka internetist. mõned äh, kuud tagasi välisasjade volinik äh, aga tahtis äh, ühte erakonda vastutusele võtta selle erakonna veebilehekülje sisu pärast selle, väga paljusid erakondi tegelikult on taga kiusatud sõnavabadus on loomulikult väga oluline, aga väga oluline on ka, et saaks kuulata ja lugeda, mida teistel öelda on. praegu pakutakse välja siis kommunikatsiooni ja andmeside seaduse eelnõu, mis äh, Äh, siis puudutab kõiki, kes töötavad Ühendkuningriikides äh, tundlikel ametikohtadel ja näiteks kui need inimesed äh, avaldavad internetis midagi, mis on vastuolus nende töökoha põhimõtetega, siis nende töökoht on ohus. näiteks Saksamaal ja Belgias on ära keelatud erakondi isegi selle pärast, mida nad oma veebilehtedel avastavad. nii et, et me peaksime sellele küsimusele võib-olla rohkem tähelepanu pöörama. proua Morvai järgmisena mina olen pärit riigis, kus sajad tuhanded inimesed töötavad ja elavad kolmanda maailma tingimustes, kuigi see riik Ungari ei ole tegelikult kolmandas maailmas, tegemist on riigiga, mis kuulub Euroopa Liitu. Need inimesed töötavad tehastes äh, Äh, mis kuuluvad põhiliselt välismaisele firmadele, nad saavad kakssada viiskümmend eurot kuus, nad töötavad ladudes, äh, toiduainete kauplustes, samuti kahesaja viiekümne euro eest kuus. Neid võib üleöö lahti lasta, neil ei ole mingit õiguslikku kaitset. Äh, tööseadusandlus neid ei kaitse, nii et, et minu küsimus proua Ashtonile on ja äh, ma äh, väga hindaksin, kui ta vastupidiselt oma tavalistele kommetele annaks ka tõge, tõ, küsimustele tõelisi vastuseid. kas see uus Euroopa inimõiguste esindaja hakkab tegelema ka inimõiguste rikkumistega Euroopa Liidus? ning minu küsimus on, kas te leiate, et tööõigused on ka inimõigused äh,? nii et, et näiteks äh, need massilised inimõiguste rikkumised Ungaris, kas neid kavatsetakse läbi vaadata, kas see uus esindaja hakkab nendega tegeldama? aitäh, proua Morvai. ja nüüd saab sõna proua Ashton. aitäh, äh, president ja aitäh kõigile saadikutele, kes osalesid äh, selles väga kirglikus arutelus tegemist on tõesti väga olulise küsimusega. ma tahaksin, et te loeksite härra Salafranca raportit ja seda mandaati, mis on antud siis eriesindajale ja ka minu mandaadile, nii et, et mina tegelen välisasjadega. kui võimalik, ma üritan vastata kõigile küsimustele, mis lugupeetud saadikud on esitanud ja kui ma ei suuda vastata, siis vastan kirjalikult ma olen teadlik, et äh, selle arutelu käigus äh, tehti väga palju ettepanekuid, mis puudutavad siis selle inimõiguste eriesindaja kandidatuuri. ja ma olen nõus suures osas sellega, mis äh, öeldi, me ootame tõesti inimest, kes on dünaamiline, julge, kes tahab tegutseda kogu maailmas ning tahab esindada sellist äh, Äh, ning tahab täita selle väga olulist rolli. ma olen nõus ka sellega, et on väga palju küsimusi, millega tal tuleb tegeleda, millega tuleb tegeleda väga delikaatselt, äh, mille käsitlemisel tuleb üles näidata mõistmist ja ma loodan, et need kandidaadid, keda liikmesriigid esitavad, äh, tõepoolest on sellised, et me nende hulgas suudame leida kõige parema inimese, et me tõesti saaksime ka ellu rakendada kõike seda, mida me siin rääkisime nüüd, mis puudutab selle esindaja rolli parlamendiga, siis see on kirjas nii lepingutes kui ka deklaratsioonis ja see on väga oluline. nagu me ütlesime, tegemist on esimese konkreetse teemaga tegeleva eriesindajaga ja me peame hoolitsema, et see asi tõesti eh, töö, toimiks nagu kord ja kohus. ja ma tahaksin öelda, et loomulikult me tugineme sellele, mis mujal maailmas toe-, toimub ja tahaksin toetada väga tu,, tunnustada väga paljusid Euroopa Liidu esindajaid, kes töötavad väga rasketes tingimustes üle kogu maailma. tahaksin neid kogu südamest tänada selle töö eest, mida nad teevad. aitäh, proua Ashton ja lõpetuseks saab veel kord sõna raportöör härra Salafranca. aitäh, lugupeetud kõrge esindaja ma tahaksin äh, tänada ka kõiki kolleege sõnavõttude eest. Äh, mul on väga hea meel selle üle, äh, proua Ashton, et te olete sellele teemale väga pühendunud, et te soovite, et Euroopa Liidu eriesindaja tõesti säilitaks pidevad kontaktid parlamendiga. kui me kaalume nüüd mõningaid teisi ideesid, mida Äh, siin esindati näiteks demokraatlikud äh, klauslid meie lepingutes kolmandate riikidega. Äh, te rääkisite ka selle kandidaadi profiilist ja mulle väga meeldis see, mida ütles härra Mitchell selle kandidaadi profiili kohta. ma mäletan seda lugu, kui Aristot-, mida räägiti BBC-s, et Aristoteles Äh, kõndis äh, filosoofiakoolis ringi ja üks tema jüngritest ütles midagi, mis talle ei meeldinud. ja Aristoteles ütles, et äh, see ei ole üldse mi mi minu märkus, seda inimest on hoopis Platon õpetanud. ja te näete sarnaseid argumente ka täna siin parlamendis minu arvates äh, sõlt-, äh, sõltub äh, väga palju kõrgest esindajast, et meil on töised suhted parlamendi ja inimõiguste esindaja vahel, nii et, et me saaksime tõesti kaitsta inimõigusi niimoodi, et need õigused oleksid kahekümne esimesel sajandil tagatud maailma kõigis piirkondades. aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme üksteist kolmkümmend ja nüüd äh, me jääme päevakorra järgi samasse valdkonda ja nüüd siis äh, kuulame ära äh, kõrge